Chers collègues, je vous invite à regagner votre place. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. La séance est reprise. me jätkame oma koosolekut. ma tahaksin kinnitada, et proua Georgieva tuleb meie komisjoni homme hommikul kell üksteist selleks, et tutvustada meile paketti, mille üle käivad arutelud äh, ja mille volinike kolleegium peaks heaks kiitma homme hommikul. tegemist on poliitikaga, mis puudutab äh, meetmeid äh, rändevallas. mis puudutab tänast päevakorda, siis tahaksin täpsustada, et pärast seda, kui vaatame läbi ja hääletame raportit number kaheksa, vaatame ka raportit kaheksa A, proua Kardja Zabali raportit, mis puudutab äh, paranduseelarvet number kuus aastaks kaks tuhat viisteist. niisiis, äh, vaat-, aga nüüd jätkame nende muudatusettepanekute läbivaatamist sealt, kus eile õhtul lõpetasime äh, see tähendab, et nüüd vaatame läbi need muudatusettepanekud, mis puudutavad rubriiki neli kõigepealt äh, kaks äh, plokki, äh, mis on kompromisside tulemuseks. esimene plokk, millega tahetakse taastada esialgne eelarve eelnõu, panen selle hääletusele, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, erapooletuid ei ole. niisiis, see kompromiss on vastu võetud ja teine plokk kompromisse, kes on poolt? aitäh, vastu, erapooletud, ka teine plokk on vastu võetud. ja nüüd läheme eraldi hääletuste juurde muudatusettepanekute osas eelarverida null üks, null kolm, null kaks, kuues, seitse, kaks, viis, seitse, eelarvekomisjon neli, kolm, üheksa, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, EFTD seitse, üheksa, kaheksa, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rida null üks, null kolm, null kuus, EFTD seitse, üheksa, kaheksa, neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd eelarvekomisjoni muudatus neli, neli, üks, viis, kes on poolt? vastu? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida null viis, null viis, null neli, null kaks, eelarvekomisjon neli, neli, üks, neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud sama rida, EFTD seitse üheksa seitse kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida üheksateist null kolm null üks null üks, eelarvekomisjon neli neli seitse üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida üheksateist null kolm null üks null kaks kaks muudatusettepanekut eelarvekomisjon neli, neli, seitse, kaks ja eelarvekomisjon neli, neli, seitse, kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, mõlemad muudatusettepanekud tagasi, rida üheksateist, null kolm, null üks, null kolm, kaks eelarvekomisjoni muudatust neli, neli, seitse, neli ja neli, neli, seitse, viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? Need on tagasi lükatud, rida üheksateist, null kolm, null üks, null viis, eelarvekomisjon neli, neli, seitse, kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus on tagasi lükatud, rida üheksateist, null kolm, null üks, null kuus, eelarvekomisjon neli, neli, seitse, üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud üheksateist null kolm null üks null seitse, S kümme neli tuhat, eelarvekomisjon neli kolm null kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida üheksateist null kolm null üks null seitse, EFTT seitse üheksa kaheksa null, kes on poolt? vastu? erapooletud muudatus on tagasi lükatud. rida üheksateist null neli null üks, eelarvekomisjon neli neli kaheksa neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. rida üheksateist null kuus null üks, eelarvekomisjon neli kolm kaks üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud rida kakskümmend üks, null kaks, null neli, kuue, seitse, kolm, kaks, neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus on tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null kaks, null viis, ENF kaheksa, üks, kaks, kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus on tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null kuus, null kaks, ENF kaheksa, üks, kaks, kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? muudatus on tagasi lükatud, rida kakskümmend kaks, null neli, null üks, null neli, eh, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, kakskümmend 20 EFTD, kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatusettepanek on kakskümmend kaks, null neli, null üks, null neli, eelarve neli, viis, kaheksa, neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatus on tagasi lükatud üheksateist, null kaks, null üks, eelarvekomisjon neli, neli, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see muudatus on tagasi lükatud, sama rida, eelarvekomisjon neli null viis kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, üheksateist null kaks null kaks, eelarvekomisjon neli neli kaheksa üks, kes on poolt, vastu, erapooletud see muudatus on tagasi üheksateist null kolm null üks null kuus, ALDE kaheksakümmend kuuskümmend neli, eelarvekomisjon neli kaks kaks neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? kui soovite, kontrollime elektrooniliselt. Eskutt Ça y est, vous avez pu insérer vos cartes. kas kõik on oma kaardid masinasse pannud, hääletus on alanud nüüd? scrutin est clos. hääletus on lõppenud muudatus on vastu võetud, kuusteist häält neljateistkümne vastu, kaks erapooletut. üheksateist, null kolm, null üks, null seitse, eelarve nelikümmend, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sama rida, eelarve nelikümmend, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rida üheksateist null kolm null kaks, eelarve nelikümmend viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, muudatus on tagasi lükatud, üheksateist null neli null üks, eelarve neli neli kaheksa neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, muudatus on tagasi lükatud, üheksateist null viis null üks, eelarve nelikümmend nelikümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida kakskümmend null kaks null üks, eelarve nelikümmend kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, muudatus on tagasi lükatud, rida kakskümmend üks null kaks null üks, kolm muudatust, FAM kuuskümmend, kakskümmend kaks, kuue, seitsekümmend kolm, kakskümmend kolm, eelarve nelikümmend neli, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. Alors, ça marche? kas kõik töötab? Bon, scrutin clos. hästi, hääletus on lõppenud. see muudatus on tagasi lükatud kuusteist häält neljateistkümne vastu ja kaks erapooletut. rida kak-, rida kakskümmend üks, null kaks, null kaks, eelarve nelikümmend, nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null kaks, null kolm, eelarve nelikümmend, nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null kaks, null neli, kõigepealt TV viiskümmend seitse, null viis, kes on poolt? vastu? erapooletud muudatus on vastu võetud. eelarve nelikümmend kaks kolmkümmend härra Rüübichilt on juba kaetud. eelarve nelikümmend nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud nüüd kakskümmend üks null kaks null viis, TV viis seitse null kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud. muudatus on vastu võetud, eelarve nelikümmend kuus, kolmkümmend seitse on samavasne, see on kaetud ja eelarve nelikümmend, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. rida kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null kolm, terve rida muudatusi, kõigepealt TV viiskümmend seitse, kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, eelarve nelikümmend kaks, kolmkümmend üks on kaetud, ALDE kaheksakümmend, kaheksakümmend neli ja eelarve nelikümmend, kolmkümmend kuus on identsed muudatused, need on samuti kaetud ja eelarve nelikümmend üks kolmteist härra Pöögelt panen hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? ei. rida kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null viis, TV viiskümmend seitse, kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud, rida kakskümmend üks, null kaks, viiskümmend üks, null neli, eelarve nelikümmend üks, nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null neli, null üks, eelarve nelikümmend, nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud muudatus on tagasi lükatud, rida kakskümmend üks, null viis, null üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see muudatus on tagasi lükatud. rida kakskümmend kaks, null kaks, null kolm, null üks, eelarve nelikümmend viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud paljud ei tõsta käsi, nii et, et kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud ja palun, et te tõstaksite käsi. nüüd kakskümmend kaks, null neli, null üks, null üks, eelarve nelikümmend, viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? rida kakskümmend kaks, null neli, null üks, null kolm, eelarve nelikümmend kaks, kuuskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, rida kakskümmend kaks, null neli, null kaks, null kaks, kõigepealt ALDE kaheksakümmend, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sama kehtib ka eelarve nelikümmend kaks, üheksakümmend seitse kohta, eelarve nelikümmend kaks, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, rida kakskümmend kaks, null neli, null kaks, null kolm, ALDE kaheksakümmend, seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja eelarve nelikümmend kaks, üheksakümmend kaheksa on samuti kaetud, rida kakskümmend kolm, null üks, null kuus, null üks, eelarve nelikümmend üks, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, rida kakskümmend kolm, null kaks, null üks, TV viiskümmend seitse, üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sotsiaaldemokraadid seitsekümmend üks, nelikümmend on sama, see on kaetud ja ahvet viiskümmend üks, kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu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 Bien. väike tehniline muudatus, mis teile edastati, uus nimekiri jaotatakse nüüd laiali. ja mulle öeldakse, et tegemist on ainult tehnilise, mitte sisulise muudatusega. ning äh, see puudutab makseid siis Eh, pilootprojekte ning ettevalmistavaid tegevusi. kas teil kõigil on see dokument olemas? seega võin ma selle hääletusele panna. kas on selle kohta märkuseid? ei ole. siis panen hääletusele, kes on poolt. ja kes on vastu ja kes on erapooletu. nii ka, seega on see nimekiri vastu võetud. nüüd lähme eh, eh, siis ülejäänud osade juurde, jagude juurde ja annan sõna eh, raportöörile Gerard Duprele. suur tänu teile, härra esimees. räägin väga lühidalt, ma ei oodanud, kui mulle vastutus nende äh, ülejäänud jagude eest mulle anti, et ma ei kujutanud ette, et see kõik nii kirglikuks osutub, ma tänan kõiki teisi fraktsioone, et nende koostöö eest parlamendi eelarve kohta tahaksin seega meenutada, et enne suve me leppisime kokku, seda ütlesime ka täiskogul, välja pakkuda eh, eh, parlamendi eelarve, mis suureneks ühe koma kuue protsendi võrra viisteist miljonit erakorraliste kulude jaoks, eriti puudutas see hoonete eh, ja eh, julgeolekut ning samuti ka küberjulgeolekut. kõik, eh, kui loodi uus fraktsioon, siis saadeti meile kolm uut muudatusettepanekut, mis, millel on suur eelarveline mõju ning see puudutab ka uute toetuste eraldamist uue fraktsiooni jaoks ning samuti ka lepinguliste Eh, töötajate palkamiseks eh, uue fraktsiooni jaoks. see suurendas eh, eelarvet kuue miljoni seitsmesaja tuhande võrra ning uue fraktsiooni loomisega seoses ja ühe teise fraktsiooni survega seoses otsustati kompenseerida see eelarve suurenemine ja praegusel hetkel Äh, on äh, nüüd äh, siis eelarve suurenenud nagu ette nähtud ühe koma kuue protsendi võrra parlamendi eelarve ja viisteist miljonit veel lisakuludeks. tahaksin tänada kõiki koostöö eest, isegi kui see kompromiss ei ole sugugi mitte selline, nagu mina oleksin soovinud. mis puudutab uusi jagusid, siis olen saanud juba teile sellest rääkida üldjoontes ma teeksin ettepaneku taastada need assigneeringud, mis komisjon on välja pakkunud kahe erandiga, kõigepealt selles osas, mis puudutab Euroopa kohut, sest leian, et tuleb vastu tulla e, otsusele e, e, suurendada kohtunike arvu, mis suurendab ka haldusvõimekust, nii et seega teeksin ettepaneku suurendada assigneeringuid äh, selle võrra, mida Euroopa Kohus ise taotles, sest äh, leian, et see, nende taotlus on täielikult äh, õigustatud ning veel teine muudatus, mille ma sooviksin välja pakkuda, äh, mis ma tean, tekitab palju vastuolusid, see puudutab Euroopa Välisteenistuse Ametit. ma rõhutan veel kord, et minu seisukoht ma olen selline, et ma jään selle juurde ka siis, kui ma ainukesena seda toetaks. mis puudutab meie välisteenistust, siis komisjoni esialgses seisukoht äh, tähend-, äh, oli, soovitas signeeringuid suurendada viie koma ühe protsendi võrra. Äh, lõppkokkuvõtteks pakuti välja kolm koma seitsekümmend viis protsenti. ma ei hakka teile kogu oma analüüsi etendama, ma jõudsin kokkuvõttes järeldusele, et äh, Eh, assigneering oli välja töötatud järgmiselt, kõigepealt eh, kinnitada kõigi nende jaoks, mis puudutab eh, infoedastuse julgeolekut, küberjulgeolekut, krüptograafiat, seda, selles osas tuleks kinnitada komisjoni taotlust ning teises osas, teiste ametite osas näiteks kuna komisjon äh, Eh, komisjoni ja nõukogu vahel on teatud äh, eriarvamusi, eh, siis mina tegin ettepaneku nelja koma kuue protsendi võrra, kus komisjon nõuab viis koma üks protsentist suurenemist ja, ja nõukogu pakub välja kolm koma seitsekümmend üheksa protsenti. nii et äh, ma äh, sooviksin veel kord rõhutada, et äh, selle kõigega äh, välisteenistuse ja signeeringud äh, suureneks neli koma kuus protsenti. miks ma sellise tulemuseni jõudnud, see puudutab just hooneid ja muud sellist. konstanteerisin nimelt seda, et kõik see, mis puudutab punkte hoonete kohta ja sellega seotud küsimuste kohta, siis sellega seoses kulud tõusid viimastel aastatel seitsekümmend miljonit protsenti ja viimase kolme aasta jooksul on kulud kahekordistunud praktiliselt. ma ei ole sugugi mitte veendunud selles, et praeguses olukorras äh, investeerimis, äh, äh, poliit-, investeerida hoonetesse oleks Euroopa Liidu esmane prioriteet, see on üks põhjuseid, milleks, miks selgitan ähm, erilist huvi sellesse kompromissi, mille olen välja töötanud Mm, ma ja ma jään selle arvu juurde, neli koma kuus protsenti, isegi siis, kui mitte keegi teine seda ei eh, toeta. ma leian nimelt, et eh, just selles valdkonnas hoonestuse puhul leian, et, eh, et assigneeringute suurendamine on mittevajalik. ja veel üks vastuoluline ettepanek, nimelt teatud varud, reservid teatud assigneeringute juures seda peaks võib-olla hääletama eraldi. nimelt äh, see äh, äh, puudutab Iraanis delegatsiooni avaldust, ma paneksin selle selle reservi, mitte sellepärast, et assigneeringud pole kättesaadavad, nad on eraldi eelarvereal olemas, ma ei ole selle vastu, et Iraanis avatakse Euroopa Liidu delegatsioon, ma lihtsalt mõtlen kahele küsimusele, kõigepealt kui me, tegemist on diktatuuriga, minu teada Iraan ei ole demokraatlik riik, siis eh, on meil tõsiseid põhjusi olla eh, võimalikult eh, ettevaatlik, igatahes ettevaatlikum kui siis, kui on tegemist kindla demokraatiaga. ning teine tingimus reservi kasutamiseks on see, et ma tahaks näha, kas Iraan täidab oma kohustusi, nagu neid kohustusi, millele ta alla kirjutas juuli lepingutes. ehk siis, et rahvusvaheline aatomienergia amet agentuur konstanteerib avalikult, et Iraan eh, lõpetab igasuguse tegevuse tuumarelva väljatöötamise nimel. seda eh, peaks, see peaks toimuma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul, ühesõnaga ma ei ole selle vastu, et Euroopa esindus avaneks, avaks enda uksed Iraanis, kuid ma tahaksin näha, millised arengud Iraanis selles valdkonnas edasi toimuvad. ma ei sooviks, et ühel hetkel oleks olukord selline, et äh, on avatud meie esindus sel ajal, kui rahvusvaheline Euroop-, tuumaenergia agentuur äh, avastab, et Iraan oma kohustusi ei täida. nii et äh, minu poolt välja töötatud ettepanek on ühest küljest mõju, võimalus mõjutada Iraani võimuesindajaid, et nad oma kohustusi täidaks, nii nagu seda lepingud ette näevad see oli see, mida ma sooviksin lisaks öelda. E, tänaksin kõiki fraktsioone nende e, panuse eest, tahaksin tänada eriti e, raportöörid teiste jagude kohta ning sooviksin tänada kõiki oma koostöötajaid, eriti neid, kes eelarvekomisjonis töötavad, sest nad on teinud minuga suurepärast koostööd, tahaksin tänada oma isiklikke koos kaastöötajaid ning kaastöötajaid fraktsioon, komisjonist ning ootan suurima rõõmuga teie lõppotsust. suur tänu teile, härra raportöör. suur tänu kõigile neile, kes teie tööd toetasid kuni praeguseni ning tervitan teie tagasihoidlikkust ning teie jõupingutusi praeguste tulemuste saavutamiseks. tänu teile oleme suutnud kompenseerida lisakulud, eh, mis olid seotud uue fraktsiooni loomisega ning eh, samuti ka eh, kaitsekulutuste suurendamisega ja ka lepinguliste töötajate palkamisega uue fraktsiooni jaoks. nüüd isiklikult sooviksin nüüd öelda, et Euroopa Parlamendi eel, eelarve ka Euroopa Parlamendi üks tegeleb eelarvega, peab täitma, täitma oma kohustusi äärmiselt tõsiselt e, ja meil peaks olema võimalus selle küsimuse juurde veel tulevikus tagasi tulla. Te tegite kõik selle, mis oli teil, teie võimuses kompromissi leidmiseks, olen täielikult teadlik ka sellest, et et pidite tihtipeale ennast vaos hoidma e, järelduste eest nii jõudmiseks, nüüd hakkame aga hääletama. härra Rüübik soovib aga sõna võtta, annan talle sõna. jah, äh, hästi lühidalt, suur tänu raportöörile suurepärase koostöö eest. ma arvan, et kompromiss, mille leidsime, on väga hea parlamendi eelarve jaoks me jääme kahekümne protsendi määra alla ja täiesti korralikult seekord ähm, õnnestus meil tõesti palju parem kokkulepe saavutada kui eelmine kord, meil on väga säästlik eelarve. peale selle me tugevdasime ka demokraatiat Euroopa tasandil sellega, et äh, me uuele fraktsioonil lubame tööle võtta nelikümmend kolm töötajat, peale selle anname me neile ka meetmed ja vahendid selleks, et nad saaksid Euroopa tasandil oma äh, tööd teha demokraatia toetamine on meie jaoks väga tähtis ja ka uue fraktsiooni peadirektori äh, palgaklass on AD neliteist, mis näitab, et demokraatia protsess Euroopas areneb edasi ja et me tõesti ühise vaimuga toetame uute fraktsioonide loomist. teiseks, Euroopa Kohus. meil on seal probleeme äh, tegur kaks kohtunikele vahendite leidmisega, siin meil ei ole õiguslikku alust. ja õigusliku aluse puudumine on siiamaani alati olnud põhjuseks, et me ootame kõigepealt, kuni vastutavad komisjonid loovad õigusliku aluse ja sellepärast võib-olla saaksime tõesti lisaeelarve kaudu seda küsimust siin veel parandada Eh, selleks, et me vastutava komisjoni tööst ette ei läheks. sama kehtib ka välisteenistuse kohta. välisteenistus ja välisasjade komisjon on selgelt välja öelnud oma arvamuse Iraani delegatsiooni kohta ja seda ilma reservita. mõeldes nüüd kriisi peale Jeemenis ja aatomiagentuuri töö peale, on väga tähtis, et me oleme kohapeal esindatud. me peame kohapeal kontrollima kõike, kujundama äh, vaatama, et otsused, mida vastu võeti, ka tõesti rakendatakse. ja sellepärast ma kahjuks ei saa siin raportööriga nõus olla, minu fraktsioon ei ole raportööriga nõus ja meie leiame, et on hädavajalik, et Euroopa Liit oleks kohapeal esindatud, et Euroopa Liit aitaks tõesti läbi räägitud otsuseid ka rakendada, sellepärast äh, Rahvapartei toetab äh, siin välisasjade komisjoni eh, me leiame, et see delegatsioon vajab rahastamist, sest väga tähtis on tõesti ka religioonide vahelist konflikti ära hoida selles piirkonnas ja siin peab Euroopa Liit oma mõju kasutama. ja just sellepärast hääletame me siin raportööri eh, taotluse vastu need vahendid reservi suunata lõpetuseks tahtsin veel öelda, et ma leian, et komisjon on meiega suurepärast koostööd teinud, suur tänu kõigile, kes koostöövalmidust üles näitasid ja meile infot äh, andsid ja ma olen täiesti veendunud, et hääletuse tulemus on hea, aitäh! suur tänu, kas äh, keegi soovib veel sõna? tundub, et ei soovi, siis äh, lähme nüüd hääletuse juurde kõigepealt Euroopa raportööri üldstrateegia ehk siis äh, taastada e, e, eelarveprojekt, kes on poolt ja vastu, erapooletud ei ole. hääletatud. järgmine jagu ehk siis eh, Euroopa Nõukogu ja nõukogu eh, hääletame korraga koos ning eh, muudatusettepanekud seitsekümmend üheksa, kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu ja kes on erapooletu. muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nüüd reserv, arverida kaks tuhat mu-, roheliste muudatusettepanekud seitsekümmend seitse null üheksa, Vodž nelikümmend viis kaksteist, kes on poolt, kes on vastu ja erapooletud, tagasi lükatud järgmisena jagu neli, Euroopa Kohus, hääletame korraga muudatusettepanekuid kaks tuhat kakssada, kaks tuhat kaks, kaks tuhat kolm, kaks tuhat kakssada viis, kes on poolt? ja vastu? ja kes on erapooletu? muudatusettepanekud on hääletatud Need reservid, eh, eelarve rida tuhat, eh, Vatška nelikümmend kolm üksteist, kes on poolt? proua Kressle on poolt. vastu? ja erapooletud? muudatusettepanek on tagasi lükatud. Eh, ja Vatš nelikümmend kolm kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. hääled ja see on vastu võetud, seitseteist poolt ja viisteist vastuhäält. Vatš nelikümmend kolm, viisteist, kes on poolt ja vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. ta ja, ja kuus kohta raportööri ettepanek rida S kuus S üks, kaks tuhat nelisada üks ning eh, ridas tuhat kakssada kakskümmend, batch kakskümmend neli, null kaks, kes on poolt, kes on vastu ja kes on erapooletud, kes on vastu võetud. ja e, osade kaupa eraldi hääletused eh, tuhat nelisada, FTD seitsekümmend üheksa, kakskümmend seitse, need on eraldi hääletused, osad, mis on osa plokina hääletusest, kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli. kes on poolt? ja kes on vastu? ja kes jääb erapooletuks? Need muudatusettepanekud tagasi lükatud ja muud märkused, eelarverida tuhat neli, batch neli tuhat kuussada viis, kes on poolt? kes on vastu? ja erapooletud? tagasi lükatud nüüd raportööri ettepanekud jao seitse kohta. hääletame korraga kaks tuhat viissada, kaks tuhat viissada kaheksa, kaks tuhat viissada üks, kaks tuhat viissada kaks, kaks tuhat viissada kolm, kaks tuhat viissada viis, kaks tuhat viissada kuus, kaks tuhat viissada seitse, kaks tuhat viissada üheksa, kaks tuhat viissada kümme, kaks tuhat viissada, kes on poolt ja vastu, erapooletud muudatusettepanekud on vastu võetud ja nüüd eraldi hääletused blogina, muudatusettepanekud ETD seitse tuhat üheksasada üheksakümmend kuus, seitse tuhat üheksasada üheksakümmend viis, seitse tuhat üheksasada üheksakümmend seitse, seitse tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa, seitse tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. ja samuti kaheksasada kakssada viiskümmend, kaheksasada kakssada viiskümmend üks, kaheksasada kakssada viiskümmend kaks, kaheksasada kakssada viiskümmend kolm, kaheksasada kakssada viiskümmend neli, kaheksasada kakssada viiskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. muudatusettepanekud on tagasi lükatud, märkused eh, rida tuhat, Watch neli tuhat üheksasada üheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu ja kes on erapooletud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd raportööri ettepanekud jagude X, E, E, A, S kohta, eh, välisteenistuse kohta. nüüd siis, siin on muudatusettepanekud, batch kaks tuhat kaheksasada kolm, kaks tuhat kaheksasada, kaks tuhat kaheksasada üks, kaks tuhat kaheksasada kolm, kaks tuhat kaheksasada kolm, pluss raportööri suuline muudatusettepanek siin on mitmed suulised muudatusettepanekud kaks tuhat kaheksasada kolme kohta, tegemist on siis plokis hääletamisena, kes on poolt? ja vastu? kes on erapooletu? muudatusettepanekud on tagasi lükatud. muudatusettepanekud, mis tuleks hääletada korraga mis tuleb hääletusele panna, sest äh, muudatusettepanekud, mille esitas raportöör, lükati tagasi. Mm, Ahveti muudatusettepanek viis tuhat üheksateist, viis tuhat kakskümmend kaks, viis tuhat kakskümmend kolm, viis tuhat kakskümmend neli, viis tuhat kakskümmend viis, viis tuhat kakskümmend kuus, kes on poolt? ja vastu? kes jääb erapooletuks? muudatusettepanekud on vastu võetud. nüüd muudatusettepanekud EFTD-lt, neid võib hääletada korraga, viiskümmend kuus, kuna Ahveti muudatusettepanekud võeti vastu, jäävad need muudatusettepanekud ära. ja nüüd järgmised hääletused kahes plokis. esimene neist puudutab kaheksakümmend kaks, viiskümmend seitse, kakssada kaheksa, viiskümmend kaheksa, kakssada viiskümmend üheksa, kakssada kakssada kuuskümmend, mis on poolt ja vastu ja erapooletud. muudatusettepanekud võetakse vastu lükatakse tagasi siiski, ütleb esimees, vabandage. ja Fedi muudatusettepanekud viis tuhat kakskümmend, viis tuhat kakskümmend üks, kes on poolt ja kes on vastu ja kes on erapooletu. Nad on vastu võetud ja muudatus, eelarverida kaks tuhat kakssada, kes on poolt ja vastu kes on erapooletu. muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd kolm muudatusettepanekut, mis hääletame, mida hääletame korraldi, korraga batch kaks tuhat kaheksasada kaks, batch kaks tuhat äh, samuti raportööri suuliste muudatusettepanekutega, kes on poolt? ja vastu kes jääb erapooletuks? muudatusettepanekud on tagasi lükatud. Nous en venons à la section. nüüd oleme jõudnud osani üks, see tähendab Euroopa Parlamendi eelarveni. kõigepealt esimene alaplokk, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on heaks kiidetud nüüd teine alaplokk, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? ka see on heaks kiidetud nii. muud muudatusettepanekud nüüd Läheme nende juurde, mida hääletame eraldi. härra raportöör äh, äh, mulle tundub, et kuna me võtsime äh, vastu kaks esimest plokki, siis me oleme kõik kompromissid heaks kiidnud ja võiksime ka järgnevaid asju hääletada plokina ja nad tagasi lükata. keegi jäi teie ettepanekule vastu olevat, kas kõik on nõus? hästi. Teil on nimekiri olemas, ma ei hakka neid kõiki siin ette lugema. niisiis panen hääletusele. kes on poolt nende muudatust, nende muudatusettepanekute poolt, mis peaks eraldi hääletatamata, aitäh. kes on nüüd vastu? ja kes on erapooletud need on tagasi lükatud. mis puudutab nüüd reserve, eh, siis on eelarvekomisjoni ettepanek nelikümmend kolm kakskümmend, panen hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud dernière liste de vote. ja viimane hääletus, maksed. sur les paiements. kõigepealt siis maksed. meil on esimene alaplokk mille panen hääletusele, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? see alaplokk on heaks kiidetud ja teine alaplokk, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ka see on heaks kiidetud nüüd eraldi hääletused, esimene muudatus EFTD seitsekümmend kaheksa viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, EFTD seitsekümmend üheksa seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, EFTD seitsekümmend üheksa seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja eelarve nelikümmend üks kümme on tagasi võetud. niisiis oleme sellega ka lõpetanud. ja vot globaalne toon La... niisiis, äh, ma loodan, et lepitusmenetlus äh, toimub sama rahulikult ja sama mõistvas õhkkonnas. just sel hetkel äh, tuleb välja, milline on meie töö lisaväärtus. niisiis, ja siis on meil võimalus sellest teemast ka uuesti kõnelda Äh, läheme nüüd muude küsimuste juurde, mis meil päevakorras on. aga võib-olla enne seda äh, soovib äh, raportöör veel oma rahulolu väljendada, härra Fernandes, kas te soovite sõna võtta? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero me congratular. Aitäh, esimees. Ma tahaksin avaldada tänu Äh, ja heameelt kogu selle menetluse üle, mis on väga hästi toiminud. Äh, tahaksin tänada kõiki variraportööre, tahaksin tänada kõiki fraktsioonide koordinaatoreid, tahaksin tänada sekretariaati ning äh, aitäh kõiki, kõigile nõunikele ja kõigile. aitäh ka teile, härra esimees, sellepärast et meil õnnestus praegu tõesti erinevad vajadused kokku sobitada ja samas ka eh, eelarvet siiski säästlikkuse põhimõtetest lähtudes koostada. Eh, meil on hästi palju väljakutseid, millega me silmitsi seisame ja me loodame, et see eelarve suudab meil nende väljakutsetega toime tulla. paljud nendest väljakutsetest on tekkinud üsna hiljuti, näiteks pagulaste probleem. Eh, see on meie jaoks praegu üheks prioriteediks me oleme eraldanud täiendavaid äh, rahalisi vahendeid äh, eelarve, võrreldes eelarve eelnõuga, mis komisjoni poolt välja pak-, pakuti ja see näitab, et me peame kiiret tegutsemist vajalikuks. Äh, niisiis me peame pöörama tähelepanu ka käimasolevate programmide toetamisele, noorte tööhõive ja nõnda edasi ning samuti oleme võtnud endale kohustusi äh, Äh, mis on ette nähtud mitmeaastases finantsraamistikus ning äh, mm, eelarve suurendame näiteks Horisont kahe tuhande kahekümne osas ja Euroopa ühendamise rahastamise vallas äh, on ka seotud nende kohustustega, mida me oleme juba varem võtnud ja mida me nüüd kinnitame. me oleme ka viissada täiendavat, miljonit täiendavaid summasid eraldanud põllumeeste toetamiseks niisiis me üritame tõesti äh, anda oma parimat ja nüüd peab äh, vaatama, mida äh, kavatseb nõukogu teha, kas nõukogu on samuti valmis oma suuresõnalised avaldused ka ellu rakendama. me ei saa loomulikult hakata ette aimama, mis toimub, me peame käituma solidaarselt näiteks kas või maksete küsimustes, maksete kava oleme meie alati kaitsnud ja eks me näe, mida konkreetselt nõukogu poolt äh, otsustatakse. Äh, ma arvan, et selline üksmeel, mis meil siin valitses, äh, valitseb ka nõukogus, sellepärast et Euroopa Liidul on vaja tegutseda kiiresti, meil on vaja toime tulla nende erakorraliste väljakutsetega, me oleme praegu erakorralises olukorras niisiis me peame äh, kasutama kõik, kogu paindlikkust, mis meil on, me peame kasutama paindlikkuse instrumente selleks, et nende erakorraliste olukordadega toime tulla ja meil on tõesti vaja äh, täiendavaid summasid, äh, seda ootavad meilt Euroopa kodanikud, aitäh, aitäh! aitäh! tegemist on jah, äärmiselt stimuleeriva hetkega ja me loodame, et lepitusmenetluse käigus on seal kohal ka arvukalt ministreid ning äh, lõpuks ometigi leiab aset ka dialoog äh, liikmesriikide täidesaatva võimu esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmete vahel. niisiis, eelseisvatel kuudel ma loodan, et meil õnnestub siin näha Äh, ka ministreid, sellepärast et kuidas me valmistume ette mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist, kui meil ei ole võimalik seda arutada ministritega. loomulikult me austame väga Euroopa Komisjoni, aga meil oleks vaja ka äh, otseseid kontakte kahe eelarvepädeva asutuse vahel, äh, sellepärast et muidu on kogu meie tegevus pettumust valmistav. jah, kui me siin omavahel arutame asju, kõik läheb väga hästi, me saame kõik asjad väga kiiresti ära hääletatud aga kui tuleb aeg lepitusmenetluseks ja triloogideks, kui me ei suuda tähtaegadest kinni pidada, on asjad väga rasked ja ma mäletan oma esimest kogemust sellel ametikohal teie kom-, selle komisjoni esimehena aasta tagasi. ma esitasin muudatusettepanekuid äh, väga veenvalt, äh, aga äh, sellest kõigest ei tulnud suurt midagi välja Äh, nii et, et tõesti väga äh, ei ole sugugi lihtne siin äh, seda tööd teha, jah, meil aeg-ajalt me tunneme oma tööst siin suurt rahuldust, ähm, aga selleks, et edasi minna, on vaja jõuliselt tegutseda ja võib-olla härra Depree soovib ka midagi lisada härra esimees, ma teen väga lühidalt, ma nõustun teiega täielikult. Eh, ma toetan täielikult neid lootusi, mida te väljendasite, et ministreid on eh, lepitusmenetluse ajal laua taga palju, eh, ma ei taha teile küll pettumust valmistada, aga ma kardan, et meie lootused ilmselt täide ei lähe ma jagan täielikult seda seisukohta, mida ütles meie kolleeg Fernandes eelarve prioriteetide kohta Äh, ma arvan, et me oleme selles suunas teinud head tööd, aga tahaksin ka ühte muret väljendada. Äh, see mure on seotud meie komisjoniga äh, finantsperspektiiv näeb ette raamistikku, mis on parlamendi ja eelarvekomisjoni jaoks üsna piirav. ja kui me siin komisjonis veelgi rohkem nõuame, siis ma näen ainult ühte valikut, et kas me taastame komisjoni esialgse ettepaneku või lihtsalt ähm, äh, mitte pöörata tähelepanu nendele ettepanekutele, mis tulevad äh, erialakomisjonidest, aga sellisel juhtudel ei ole nendel komisjonidel ka enam mitte mingisugust poliitilist jõudlust äh, sellepärast et niimoodi me ei saa oma poliitilisi prioriteete enam ellu viia. nii et, et meil on vaja kas siis taastada komisjoni esialgne ettepanek, eelarve ettepanek või muidu me ei saa ellu rakendada erialakomisjonidest tulevaid ettepanekuid. ja mul on väga kahju, et me oleme sellisesse olukorda jõudnud. jah, esimehena ja ka isiklikult ma võin öelda, et ma toetan täielikult seda, mida ütles Gerard ja mida ütles Jose Manuel, aga ma arvan, et kõik eelarvekomisjonid Äh, ei tohiks laskuda endaga rahulolusse. Äh, me peame äh, arvestama teiste komisjonidega, me peame arvestama fraktsioonidega, me peame arvestama nõukoguga ai aeg-ajalt peame oma seisukohti muutma, seda ka eelarve küsimustes, sellepärast et äh, meid on siia valitud ja me peame oma äh, valijatele aru andma ja me peame suutma oma äh, valijatele selgitada, mida me siin teeme ja seda, et mida me saaksime teha paremini nende huvide ellurakendamiseks. ja tihtipeale me läheme kergema vastupanu teed, sest nii asjad lihtsalt on ja asjad võib-olla ei või samm-, samamoodi edasi minna. see eelarvekomisjon äh, ei ole siin mingi notaribüroo lõppude lõpuks. niisiis äh, jälgime suure huviga, mis nüüd asjadest edasi saab. Äh, kui soovite, läheme nüüd viienda päevakorrapunkti juurde. ai, vabandust, härra Rüübis soovis sõna. aitäh, härra esimees. ma arvan, et te ütlesite seda väga selgelt välja. ka nende kolmepoolsete läbirääkimiste lepitusmenetluse puhul peaksime me hoolitsema selle eest, et eesistujariigi rahandusminister on kohal. oleks väga hea, kui me kirjutaksime kirja ja pööraksime tähelepanu sellele, et äh, eesistujariigi rahandusminister alati on kohal ja ütlema talle ka, et kui ta ei saa kohale tulla, siis tuleb äh, kuupäevi edasi lükata. parlament on valmis neid küsimusi arutama ainult siis, kui eesistujariigi minister on kohal. ja siis me oleme vähemalt eesistujale teada andnud, mida me asjast arvame, ta on kohal ja kui temal ei ole aega, ei ole ka meil aega. ma arvan, et see on ainus võimalus, kuidas me saaksime läbirääkimisi pidada. ja teine võimalus oleks, et me pöörame tähelepanu ka selle et läbirääkimised toimuksid parlamendihoonetes. ma tõesti paluksin siin ka parlamendi administratsiooni, et koos juhatusega tehtaks kõik jõupingutused selleks, et läbirääkimised toimuvad õiges raamistikus ehk siin kojas siis, ehk et me nõukogule oma külalislahkust üles näitaksime. sest tähtis on ka see, et me tagaksime hea õhkkonna mõlema institutsiooni vahel ja kui läbirääkimised toimuvad meie majas, siis äh, on taktikepp meie käes, meie saame äh, protokolli küsimustes äh, otsustada, meie saame öelda, millistes ruumides läbirääkimised toimuvad ja kuidas. ja ma arvan, et teie kui esimehe seisukohta kui ka selle koja protokolli juhile annaks see kõik väga palju rohkem mõjujõudu, nii et me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et parlament näitab, et ta on tõsiseltvõetav läbirääkimiste partner ja et meil on siin kojas ka piisavalt võimalusi, et seda kõike korralikult läbi viia. aitäh! jah, ma kuulsin teie soove ja jagan neid täielikult, härra Rüübis Äh, ma võin öelda esimesest juulist alates, sellest ajast saadik, kui Luksemburg on äh, Euroopa Liidu eesistujaks saanud, on äh, Luksemburgi rahandusminister suhtunud meisse väga suure tähelepanuga. meil on toimunud terve rida trilooge, kus ta ise kohal oli ja igatahes see, mida ta ütles, on paljutõotav. no ma loodan, et need lubadused kannavad ka vilja igatahes ma äh, tuletan talle meelde, mida ta lubas. Äh, niisiis äh, ja, ja kui asjad on vastupidi, siis saadame enda asemel lepitusmenetlusele oma assistendid. kui tõesti peaks juhtuma, et, et nõukogupoolne esindus ei ole tasemel kui sinna suure kaliibriga tegelasi ei tule, siis meie omalt poolt saadame assistendid. hästi. nüüd annan sõna Jens Kaierile äh, selleks, et ta räägiks Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi teemal. härra Tarand, palun. No, just very briefly we teen väga lühidalt. me ei saa assistente saada, sest me ei tõstnud nende palka. me ei saa neid kasutada. võib-olla kasutaksime Prantsuse tühja tooli traditsiooni. Moi, je veux témoigner de leur dévouement. Jah ma loodaksin assistentide pühendumuse peale. sest et eelarve rasketel, eelarve jaoks rasketel aegadel peame me kõik pühendumist üles näitama, nii et, et ärgem alahinnakem oma eelarve olukorda. kui keegi rohkem sõna ei soovi, nende hääletuste teemal, mis meil just toimusid seoses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega, siis läheme eh, muude teemade juurde, mis meil päevakorras on ja need puudutavad Euroopa globaliseerumisega eh, kohanemise fondi kasutusele võtmist eh, ja kõigepealt Opeli küsimuses, Jens Kair, vabandust, kas te olete valmis sõna võtma ah,? ei, teil ei ole midagi lisada? niisiis meil on terve rida muudatusettepanekuid. Eh, muudatus kolm, kes on poolt? ja me võime hääletada plokina kõigi muudatusettepanekute üle. tööhõivekomisjoni muudatusettepanekuna, sest kaks muudatusettepanekut on proua nii riadalt, nii et siis hääletame tööhõivekomisjoni muudatuste üle plokina. Eh, neid on meil siin seitse tükki kolmest üheksani hääletame plokina, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? Need muudatused on vastu võetud. nüüd muudatus kaks proua Niiri Adalt, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus üks proua Niiri Adalt, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletame kogu teksti. Äh, teeme seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. härra Kõlmel, kas teil on probleem? äh,. Teil ei ole ka hääletuskaarti, me lisame siis teie seisukoha lihtsalt. hääletus on lõppenud. Äh, see tekst on heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolthäält, kuus vastuhäält ja neli erapooletut. Nous en venons toujours sur nüüd äh, endiselt globaliseerumisega kohanemise fond. ja nüüd EGF, Ford. tegemist on härra Rüübichi raportiga. härra Rüübich, kas soovite sõna? palun jah, ainult hästi lühidalt tahtsin Euroopa Komisjoni paluda, et globaliseerumisega kohanemise fondi puhul pöörataks tähelepanu sellele, et meil on pagulastega ja varjupaigataotlejatega suur uus probleem Euroopa Liidus ja et võib-olla globaliseerumisega kohanemise fondi raskuskehed nihutatakse. ei ole nüüd selle hääletuse jaoks tähtis, aga me peaksime selle küsimuse tõstatama ja ütlema komisjonile, et me ootame sellekohaseid ettepanekuid jah, äh, kindel on see, et äh, ränne on otseselt seotud globaliseerumisega. ning äh, me peame vaatama, millised on need väljakutsed, mis meie ees nüüd seisavad. millised on pagulaste vastuvõtmise tingimused erinevates rii-, riikides, need tähtajad, mille jooksul pagulased võivad tööle asuda ja ei, neid tuleks Euroopa tasandil ühtlustada hästi, läheme nüüd hääletusele, muudatus neli, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud, heaks kiidetud muudatus viis, aga seda on, see on kaetud punktiga neli, seda me ei hääleta. muudatus kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud, muudatus seitse, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa, kes on poolt, vastu Eh, väga paljud ei osale hääletuses. võib-olla kontrolliksime elektrooniliselt üheksandat. hääletus on alanud. üheksa on hääletusel. hääletus on alanud muudatuse üheksa osas. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend seitse kätt siin küll püsti ei tõusnud enne. muudatus kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt nii, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, kontrollime. nimeline hääletus, muudatus kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält, kolmteist poolt, häält üks erapooletu, kaks nüüd, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu teksti. teeme seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kogu tekst on hääleks, heaks kiidetud kahekümne kuue poolthääle, kuue vastuhääle ja ühe po-, erapooletuga. nüüd äh, endiselt äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmine, Alitalia juhtum, tegemist on proua Vana raportiga, kas raportöör soovib sõna, ei soovi, niisiis muudatus kolm härra Ashfield, kes on poolt, vastu. kuidas, palun? kõnelejal puudub mikrofon. see bon? traduction est là. nii, tõlge on olemas kõigil kanalitel, alustame uuesti, muudatus kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. härra Kölmel, kas te olete poolt? niisiis üheksateist poolthäält, üksteist vastuhäält, neli erapooletut. ja see muudatus on heaks kiidetud. muudatus kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt. palun tõstke kätt, muidu ma ei näe, kas te olete poolt või vastu. kes on kaheteistkümne poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kogu tekst, äh, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, seitse vastu, üks erapooletu. Pardon Excusez-moi, je voulais juste intervenir concernant... Euh, ma tahtsin euh, sõna võtta euh, selle kausta kohta, minu äh, kaustas neid dokumente ei ole, tekst ise on olemas, aga muudatusettepanekuid ei ole. ma hääletasin muudatusettepanekute üle, mille sisuga ma tuttav ei ole, oleks väga tore, kui meil oleksid need muudatusettepanekud ka siin dokumentide hulgas kaustas. Pourtant depuis, depuis hier eile pärastlõunast alates oleme hääletanud ju muudatusettepanekute üle, mille sisu peaks meile tuttav olema. ja aga ma räägin nendest taustadokumentidest, mis meil ei ole, see ma tahaksin öelda, et dokumendid peaksid olema täiuslikud. aga esimees ütleb, et kõik dokumendid on ka elektrooniliselt saadetud. Au semestre européen ja nüüd läheme Euroopa poolaasta juurde. ja siin on meil üks rida muudatusettepanekuid. ja äh, äh, teile on, äh, komisjon esitas ka omapoolse seisukoha möödunud kohtumisel, nüüd äh, lõige üks, muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, see muudatus on vastu võetud, kümme, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud tagasi lükatud. Äh, lõige üks A, muudatus üksteist, kes on poolt? vastu. tagasi lü-, erapooletult ka, vabandust. tagasi lükatud. Äh, lõige kaks, muudatus kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud lõige kolm, muudatus kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud, muudatus neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, muudatus viisteist, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud lõige kolm, äh, uus muudatus kuusteist, kes on poolt? vastu? me kontrollime muudatust kuusteist elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see muudatus on heaks kiidetud, härra Kölmel, kas olete poolt? jah, siis üheksateist poolthäält, kolmteist vastuhäält, kaks erapooletut. muudatus seitseteist, lõige neli kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige neli A, uus muudatus üheksateist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, teine osa on tagasi lükatud, lõige viis, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. muudatus kakskümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastuhäält üheteistkümne poolthääle ja ühe erapooletu vastu. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt? kakskümmend kaks. kes on vastu? aitäh, erapooletud, heaks kiidetud muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis A uus, muudatus kakskümmend viis, kes on poolt? kakskümmend viis kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kuus, muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaheksa poolt, kas te tahate kahtekümmend seitset kontrollida, hästi, elektrooniline hääletus, muudatus kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud seitseteist häält kaheteistkümne vastu, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatus kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kaheksateist poolthäält, kuusteist vastuhäält. nüüd kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see muudatus on vastu võetud kaheksateist poolthäält, neliteist vastuhäält, üks erapooletu, lõige kuus A uus, muudatus kolmkümmend, kes on poolt? kolmkümmend. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolmkümmend üks, lõige kuus B uus, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatus kolmkümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see muudatus on tagasi lükatud. kakskümmend kaks häält üheteistkümne vastu lõige seitse, muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud äh, kakskümmend kolm häält. nii, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, muudatus üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt C, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt CA uus, muudatus kuus, kes on poolt, vastu kontrollime nimeliselt. hääletus on alanud. see on muudatus kuus, mida me kontrollime. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, kaksteist vastuhäält. ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kogu tekst on vastu võetud kahekümne ühe poolthääle, kolmeteist vastuhäälega. ja nüüd lähme kaheksa A juurde ja see puudutab paranduseelarvet äh, number kuus, kaks tuhat viisteist ning äh, see on proua Kardjassavali raport. Äh, kas kellelgi on midagi lisada enne hääletust? ei ole märkusi. siis tuleks hääletada nimeliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmekümne poolt, kahe vastu ja ühe erapooletu häälega nüüd annan sõna proua Hoolmeierile. vabandust, siiski eh, on meil veel Guardia eh, proua Guardia eh, Savali poolt üle ümberpaigutamise taotluste kohta. ja see puudutab siis hääletusi, mis puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ning paranduseelarve on vastu võetud kahekümne viie poolt, viie vastu ja ühe erapooletu häälega. ning äh, lähme kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve muude jagude juurde. raportöör on proua Monika Holmaier, annan talle sõna. aitäh, härra esimees mul on täna väga vähe öelda, tegemist on ainult ombudsmani puudutava ümberpaigutamisega. taotlus, mis meile esitati, on järgmine. eelarve äh, read, mis puudutab äh, tõlget, on miinus nelikümmend neli tuhat ja äh, PR töö pealt miinus kolmkümmend üks tuhat Ehm, ombudsman soovib, et lisaks sellele me, et ta saaks oma veebiteenust äh, parandada ja siis äh, kolmkümmend tuhat soovitakse personali palkamiseks kulutada ja peale selle veel ka IT ja keelekoolituste jaoks soovitakse vahendeid saada, siis viis tuhat eurot on ette nähtud äh, selleks, et äh, reisikuluhüvitisi välja maksta äh, intervjuudele kutsutud inimeste puhul, juhul kui siis on vabu kohti, mida täita ja siis on tuhat eurot ette nähtud veel selleks, et ombudsman ise saaks keeli õppida. meie muidugi ei taha sellele vastu olla, nii et sellepärast ma teeksin ettepaneku, et toetame neid ümberpaigutamisi. tegelikult vist peaksin rääkima hoopis ombudsnaisest, lisab veel äh, proua Holmeier Bien, il n'y a pas d'objection kellelgi pole selle vastu midagi? keegi ei ole vastu, siis pole vist vaja hääletada. oleme oma päevakorraga ühele poole saanud. sooviksin täpsustuseks öelda, et meie järgmine koosolekul on homme kell üksteist. kohtume proua Georgievaga ning äh, meie seitsmenda oktoobri koosolek ei toimu, eh, sest ähm, sellel ei ole enam äh, sisulisi punkte. järgmised kohtumised on Brüsselis kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobril. kas keegi soovib eh, küsimust, erinevatest küsimustest sõna saada? muudest küsimustest sõna saada ei soovi keegi on selge, et koosolek, mis toimub täna õhtul ja homme hommikul, sellel pole mingisugust mõtet, homme õhtul samuti mitte, neljapäeval samuti mitte. Euh, seega ma koosoleku lõpetan ja ähm, kümneks minutiks äh, äh, teeme nüüd, äh, teeme väikse pausi, et koordinaatorid saaks kohtu rahulikult maha istuda, koordinaatorite kohtumine järgneb, sellega on kõik